Äh, kõigepealt Elizabeth Vossenbergi raport Naiste karjäär teaduses ja ülikoolides. ja palun, kolleeg Vossenberg, neli minutit on teil aega. suur aitäh, president, kallid kolleegid. mul on eriti hea meel tutvustada oma raportit, milles on välja toodud takistused, mis naistel on teaduses äh, ja ülikoolides karjääri tegemisel. me, ma jagan teiega viimast korda teatud vaateid ja loodan, et äh, hääletamisel äh, see üsna ambitsioonikas, aga võib-olla ka provokatiivne raport saab teie toetuse. Neid takistusi peeta-, nimetatakse nõndanimetatud klaaslaeks, mida, seda terminit on kasutatud aastakümneid ja millistes kategooriates see klaaslagi esineb? küsimus on äh, ebavõrdsetes võimalustes naistele, juhul kui nad püüdlevad teatud tasemega vastutuse poole. missugused on nende takistuste põhjused? naistevastane diskrimineerimine, kindlasti on teatud stereotüüpe kuigi me oleme kahekümne esimeses sajandis, Euroopa Liit on äh, jõudnud väga ambitsioonikasse faasi, aga endiselt eksisteerib äh, diskrimineerimist viiekümne protsendi maailma äh, elanike vastu, siis perekondlikud põhjused on samuti tihti takistuseks naistel karjääri tegemisel naised, kellel on olemas äh, vastav kvalifikatsioon, peavad siiski kulutama aega äh, perekonnale, siis äh, juhi positsioonidele naistele juurdepääsu võimaldamine, konkurentsivõimelisema rolli tagamine neile, aga peab looma ka selleks sobiva keskkonna. naiste kutsealases arengus on äh, neli nii-öelda peamist kategooriat. emaduspuhkus, äh, tihti kulub sellele pikka aega ja see muutub takistuseks karjääri tegemisel sest naised peavad oma ambitsioonid äh, selleks ajaks kõrvale jätma. ja see muutub takistuseks eriti siis, kui ümbruskonnas on stereotüüpsed ettekujutused, äh, naine on see, kes peaks pühenduma perekonnale ja võtma selleks aega oma tööst. teiseks äh, anakronistlikud vaated ja diskrimineerimine ja vahetegemine meeste ja naiste elukutsete vahel teaduses ja tehnoloogias näiteks, siis ka palgalõhe. paljudel juhtudel on ka kohtutes see teemaks tõusetunud. samuti ambitsioonikuse puudumine, nii et äh, emadusega seonduv rahastamine ja väärtused ja põhimõtted, mis liikmesriikides valitsevad. ma arvan, et äh, põhimõtteliselt äh, tuleks keskenduda kahele peamisele valdkonnale, perele ja haridusele haridus on see, mille kaudu inimesed omandavad ka hoiakud, mis aitavad tagada edaspidi võrdsuse kahe erineva sugupoole vahel. aitäh! me läheme nüüd äh, vaba mikrofoni juurde. ja annan sõna kolleegile Komadini Katja Navratšatsi. me peame tagama, et lapsed, nii poisid kui ka tüdrukud, ähm, et nendele tutvustatakse loodusteadusi, tehnoloogiat, inseneriteadusi ja matemaatikat juba varajases eas, et nad saaksid äh, välja arendada oma suutlikkuse, olenemata stereotüüpidest ja ka edaspidi elus on tarvis karjäärinõustamist. ja koolidel peab olema võimalik omandada vastavaid haridus- ja koolitusmaterjale, mille abil neid aineid õpetada ja naised, kes on olnud edukad teaduses, näiteks peaksid äh, olema eeskujuks ja mentoriteks äh, teistele, kui nad seda seni pole teinud ja äh, sellised algatused vajavad toetust ja stimuleerimist. aitäh! suur aitäh teile! ja ja nüüd kolleeg Santoš. üks minut. aitäh. teadlase ja õpetajana Portugalis ma nägin, kuidas väga paljud naised läksid teadusesse, aga samas oli oluline edasiminek teadusvaldkonnas. aga eh, see ei ole sugugi mitte nii tervikuna haridusvaldkonnas ja emaduspuhkus on üks eh, asi, millega ei ole piisavalt tegeldud toetused, mis peaksid sellega arvestama. ja arvestama igas karjäärifaasis, aitäh. Nadis Marjas, palun. aitäh. tahan tänada proua Vosenbergi raportööri aga nagu näha statistikast, isegi praegu äh, teadlaste protsent ettevõtjates on üheksateist protsenti ja sama alaesindatud on nad haridusvaldkonnas, äh, see tuleneb naistevastasest diskrimineerimisest, mille tulemuseks on tihti ebavõrdne kohtlemine ja palgalõhe sugude vahel tegemist on põhiliste inimõiguste rikkumisega ja seepärast peab äh, komisjon arendama hariduspoliitikat, mis äh, kõrvaldab sellise diskrimineerimise ja samuti ajakirjanduse kaudu saavad liikmesriigid aidata kaasa stereotüüpide lõhkumisele ja see aitab kaotada sugudevahelise diskrimineerimise teadus- ja hariduse valdkonnas. aitäh! kolleeg Frenza. Grazie, president, Io... aitäh, juhataja! tunnen, et olen kaasatud sellesse raportisse sest äh, ma ise olen teadlane ja olen isiklikult kogenud neid teemasid, millest raportis räägitakse. kristalllagi, klaaslagi on Itaalias tugevam kui teistes Euroopa riikides. mina tahtsin siin välja tuua mõned elemendid, mis puudutavad klaaslage äh, töökohti töötajate ebakindlus, mis mõjutab kõiki ülikoole Euroopas, eriti just naispersonali. Itaalias on veel võimalus valida oma uurimisala, kuid ma arvan, et me peame ülikoolide tegevust ja teadustegevust liberaliseerima ja seda ühendama heaolusüsteemiga. E, aitäh, palun nüüd Constance Le Grip. aitäh ka mina tahaksin õnnitleda äh, kolleeg Vosenbergi väga hea raporti eest ja selle eest, et ta on väga äh, tugevalt välja toonud klaaslae probleemi, millega seisavad silmitsi naised teadus- ja äh, tehnikavaldkonnas eriti. ma arvan, et kui me kõik ühiselt äh, võtame teadmiseks, et inimressurss lükatakse naiste puhul kõrvale ja nende potentsiaal jäetakse kõrvale, kui me kõik seda mõistame, siis saame ühiselt teha suuri jõupingutusi selleks, et klaaslagi purustataks ja saame äh, tõhusalt võidelda klišeede, eelarvamuste ja stereotüüpide vastu. me peame julgustama mõttemallide muutmist perekondades ja noorte tütarlaste puhul, kes kardavad tehnoloogiamaailma ja me peame lõhkuma traditsioonilise maailma, kus ähm, normed kalduvad matemaatika, tehnoloogia suunas ja äh, tüdrukud äh, nende valdkondade suunas, kus nad saavad üles näidata empaatiat. meil on vaja kõiki äh, edasi viia ja julgustada. Dziękuję bardzo. Największą empatię to ja mam do mówców, którzy przedłużają suur tänu. mina olen kõige empaatiavõimelisem inimene siin, eriti äh, mis puudutab kõnelejate kõneajast kinnipidamist. aga palun, järgmine kolleeg suur tänu, juhataja, ma ei saanud aru oma nimest, ütleb kõneleja kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri tema raporti eest, ütleb härra Kerike, isegi kui ma ei saa teda toetada kõikides äh, aspektides, mida ta siin mainib. siin äh, ületatakse Euroopa Liidu pädevuse piir, et äh, samas raportöör seab olulised aktsendid, kui ta räägib klaaslast ja naistest teaduses ma suutsin enda poole meelitada üle selle maja enamuse, et toeta minu muudatusettepanekut, mis puudutab äh, Äh, emadust ja teadustöö ühildamist. kui me räägime sööl, soolisest võrdõiguslikkusest, siis eelkõige räägime peredest, äh, emad äh, ja naised üleüldiselt ei ole soodsas positsioonis teaduse vallas. lapsed on karjääririskiks ning laste kasvatamine tähendab eluloo kirjelduses pausi või auku seda tuleb äh, Euroopas äh, kuidagi tasuda ja tasustada. Äh, lõpuks peaks need kulud kandma nii nagu pensionide puhul ka peab seda tegema kogukond. meil on vaja ka lapsehooldusvõimalusi ülikoolide juures ja vanemate juures. suur tänu. suur tänu, kolleeg Kerike.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 samas on siin ka palju edulugusid, aga see klaaslaag ei, ei võimalda tippu jõuda. me peame võitlema tõelise võrdsuse eest Euroopas, ilma selleta ei ole ka sotsiaalset õiglust. raportis välja toodud meetmed vajavad rakendamist, et seda võrdsust edendada ja mm, tuleb koolitada ka mehi valdkondades, mida tavaliselt peetakse naiselikuks ja äh, ka perekonna kasvatamise eest ei saa ainuvastutust panna naistele. nii et äh, palun äh, rakendagem kõik need võrdsust tagavad meetmed. aitäh, nüüd sõna meie külalisele, komisjoni poolt eh, Tibor Navratšits, palun. president, eh, lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt tahan tunnustada raportöör Fosenbergi ja võrdõiguslikkuse komisjoni selle raporti eest. Need meetmed klaaslagede vastu võitlemiseks on väga tervitatavad Äh, see kõik kajastab hetkeseisu ja pakub välja samme edasiliikumiseks. lubage, ma jagan mõningaid mõtteid sel teemal teiega. esiteks institutsionaalsed muutused. nagu te põhjendatult raportis mainite, on neid vägagi tarvis, et kõrvaldada institutsionaalseid tõkkeid ja eelarvamusi. teaduses võivad naistel olla meestega samad kvalifikatsioonid, aga samas ei ole neil tihti samu eduvõimalusi, sest stereotüüpidel põhinev diskrimineerimine osutub takistuseks. endiselt on tavasid ja suhtumist, mis tekitavad ebavõrdsust. institutsionaalsed muutused võivad aidata kaasa tagamaks, et uurimisasutused, teadusasutused loovad võrdsed võimalused nii meestele kui naistele kõikidel tasanditel. Euroopa teaduspiirkond ja teadusinstitutsioonid peaksid täielikult rakendama võrdõiguslikkuse kavasid, mis lähtuvad hetkeolukorrast, meetmed eelarvamuste vastu, eesmärkide seadmine ja edusammude jälgimine institutsionaalses mõttes me eh, oleme eemale liikumas naistele keskendunud eh, programmidest, mis on küll alguses kasulikud, aga pikemas perspektiivis eh, ei täida oma eesmärki. komisjoni strateegia ja Horisont kaks tuhat kakskümmend on raamiks. Need institutsionaalsed muutused vajavad rakendamist, aga tarvis on minna kaugemale. kõik liikmesriigid peaksid keskenduma samadele eesmärkidele samas kontekstis ja mul on hea meel, et Euroopa Parlament toetab, sest teie roll on siin väga tähtis. teiseks, olemasoleva regulatiivse raamistiku täitmise tagamine. oma raporti alguses te ütlete, Äh, seda ja komisjon nõustub täiesti, ei piisa sellest, et meil on seadused, neid tuleb ka tõhusalt rakendada ja jõustada. komisjon jälgib Euroopa soolise võrdõiguslikkuse äh, valdkonda ja tarvis on konkreetseid tegevusi nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasandil mais kaks tuhat viisteist võeti vastu Euroopa teaduspiirkonna teekaart ja kutsuti üles liikmesriike ja komisjoni rakendama peamisi tegevusi, tegevuskavasid ja strateegiaid. tõhusa tegevuse saavutamine on üks võtmeprioriteete. teekaardis on ka öeldud, on tarvis äh, Euroopa Liidu liikmesriikide tasandi strateegiaid, mis oleksid omavahel ühitatud. liikmesriikide strateegiad ja kavad on avaldanud positiivset mõju teadusinstitutsioonides, sest teadusinstitutsioonid ise on need, kes lõppkokkuvõttes on vastutavad muutuste läbiviimise eest soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. nõukogu soovis indikaatoreid, et jälgida edasiminekut Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil ja ka Euroopa Parlament oma raportis on seda soovinud. komisjon jällegi võib ainult täielikult nõustuda kahe tuhande viieteistkümnenda aasta võtmestatistika avaldati mais ja kaks tuhat kuusteist avaldatakse täisraport. komisjon tahab rõhutada vajadust, et täieliku koostöö tegemiseks liikmesriikidega, et välja töötada äh, kindlad indikaatorid. otsuste äh, tegemisel soolise tasakaalu tagamine. naiste osalus otsuste tegemisel on sama oluline kui kõik muu. naised on endiselt alaesindatud otsuste tegemisel ja vastusena sellele me näeme, et paljud riigid on seadnud eesmärke või kvoote, kaks tuhat kolmteist, kaheksateist riiki tegi seda võrreldes kaheksaga kahe tuhande kaheksandal aastal. on selgelt vajadus tagada paremat soolist tasakaalu otsuste tegemise protsessis. ja enne kui lõpetan, mainiksin kolme olulist algatust soolise võrdõiguslikkuse vallas. esimene puudutab töö ja eraelu ühitamist komisjon augusti alguses äh, tuli välja teekaardiga töö ja eraelu ühitamiseks. komisjon äh, kaalub siin erinevaid seadusandlikke ja mitteseadusandlikke vahendeid, mis peaksid olema lahenduseks tänapäevastele perekondadele. me alustame konsultatsiooniprotsessi, parlament, liikmesriigid ja sotsiaalpartnerid saavad mängida siin väga olulist rolli teiseks, kaks tuhat kaksteist komisjoni ettepanek soolise võrdõiguslikkuse tagamine börsiettevõtetes. praegu enamik liikmesriike on seda toetanud ja kui parlamenti nõukogu selle heaks kiidab, siis see on aluseks edasistele sammudele soolise võrdõiguslikkuse vallas. jagame ka muret soolise palgalõhe osas, mis Euroopa Liidu tasandil on kuusteist koma neli protsenti. eelmisel aastal võttis äh, komisjon vastu läbipaistvuse soovituse, äh, et liikmesriigid äh, tõhusamalt rakendaksid võrdse tasustamise seadusandlust. see moodustab kogumi konkreetsetest meetmetest selle aasta lõpuks soovime, et liikmesriigid teavitaksid meid oma meetmetest, mis on võetud selle soovitusega vastavuses. siis me hindame vajadust edasiste meetmete järele. kokkuvõttes on tarvis nii mehi kui naisi, kui me tahame, et Euroopa saavutaks ja tagaks oma konkurentsivõime teadusuuringutes ja arendustegevuses. soolise võrdõiguslikkuse tagamisel on väga tähtis ka Euroopa Parlamendi eh, roll samamoodi nagu liikmesriikide roll ja tegevus. komisjon eh, võtab eh, teadmiseks kõik need soovitused, mis raportis on tehtud, aitäh! suur tänu, volinik!